teine teadaanne. teine teadaanne. pärast konsultatsioone fraktsioonidega äh, teen ma ettepaneku järgmisteks muutusteks päevakorras. kolmapäev. viimane päevakorrapunkt täna peaks olema rahvusvaheline öö, äh, öö, ähm, vilepuhujate kaitse ning sellealased nõukogu ja komisjoni avaldused, siin, siin teeme ettepaneku, et avalduse teeb ainult komisjon. ning eh, neljapäev eh, proua de Sarnesi raport eh, kaubandusmeetmete kohta Tuneesia vabariigi puhul, selle üle peaks homme hääletatama. kas teil on vastuväiteid? ei. siis viime need muudatused päevakorda sisse ja läheme hääletuse juurde Ähm, kolleegid, see ei ole suuline muudatusettepanek, see on ettepanek muuta päevakorda. But no, please colleagues, I can see that there are objections. ma näen, et siin on vastuväiteid. paneme need kirja ja see tähendab et me peame hääletama ette pandud päevakorra muudatuste üle. niisiis, kes on selle poolt, et muudetakse päevakorda nii, nagu ma kirjeldasin, kes on vastu? erapooletud? Need muudatused on vastu võetud, aitäh!